Colleagues, take seat, please. I would ask. kallid kolleegid, palun võtke istet. kolleegid, palun võtke istet. And be silent. ja olge ka kuss. Apparently there is an agreement with our friend of the press, they. meil on äh, pressisõpradega kokkulepe et nad võivad volinikukandidaadist äh, teha pilte tema sõnavõtu esimese kahe minuti jooksul, aga siis palutakse neil lahkuda siit, sest tõesti, see segab. Allow our members to see the candidate. meie saadikutel ei ole võimalik äh, näha kandidaati ja kandidaadil ka meie saadikuid, kui te olete siin ees ja see pole vist kõige parem korraldus. tere hommikust kõigile, tervitan siin Pierre Moskovitšid sellel kuulamisel majandus- ja rahanduskomisjoni ees. Te teate, see kuulamine toimub selleks, et parlament saaks rakendada oma lepinguga ette nähtud õigust kontrollida volinikukandidaadi pädevust äh, ja seda, kas tema sobib äh, kolleegiumisse ning äh, täitma just seda ülesannet, mis on talle usaldatud. lisa kuusteist kodukorras ütleb, et parlament hindab volinikukandidaadi pädevust, tema äh, pühendumust Euroopa küsimustele, tema sõltumatust äh, ja tema teadmisi portfelli osas, mida talle usaldatakse, samamoodi ka tema kommunikatsioonioskused ja peale selle tuleb meil ka äh, poliitilist joont volinikukandidaadi puhul kontrollida, selleks me esitasime kirjalikud küsimused, millele volinikukandidaat kirjalikult vastas. ja sellega siis me selgitasime välja tema poliitilise strateegia. enne kuulamist äh, vastas volinikukandidaat kirjalikele küsimustele, need vastused on äh, liikmetele laiali jagatud kõikides keeltes ja peale selle vastavalt reeglitele kandidaat esitas ka majandushuvide deklaratsiooni ja õiguskomisjon ütles, et äh, tal ei ole mitte mingeid vastuväiteid volinikukandidaadi majandushuvide deklaratsioonile. nüüd seletan, kuidas meie kuulamine on korraldatud. volinikukandidaat saab kõigepealt äh, sõna viie, maksimaalselt viieteistkümneks minutiks, et teha oma sissejuhatav kõne ja kuulamise lõpus on tal viis minutit aega teha lõpetav sõnavõtt ning äh, vahepeal esitame talle nelikümmend viis küsimust, igale küsimusele on ette nähtud kolm minutit, üks minutit küsimuseks ja kaks minutit vastuseks. esimeses voorus esitavad küsimused fraktsioonide esindajad, samamoodi nagu ka mitteühinenute esindaja meenutan teile, et selleks, et kõik saadikud saaksid oma küsimuse esitada, on väga tähtis, et me kolme minuti reeglist rangelt kinni peaksime pööraksin teie tähelepanu sellele, et meil on tagatud tõlge kahekümne kolme keelde, kõik rääkijad saavad seega kasutada oma emakeelt ja ärge unustage, et teie sõnavõttu tõlgitakse ja seetõttu tuleks teil rääkida mõõdukas tempos. meenutan teile, et seda kuulamist kantakse üle ka parlamendi internetileheküljel ja peale selle on võimalik saada ka kuulamise videosalvestist äh, parlamendi kodulehel. enne kui annan sõna volinikukandidaadile, sooviksin kõikidele siin meenutada, et Äh, volinikukandidaadi ülesanne on äärmiselt raske. meie ees on suured proovikivid, meil tuleb äh, leida vastus majanduskriisile, meil tuleb äh, majandusjuhtimise raamistik välja töötada selleks, et tagada majanduse stabiilsus ja kasv. sellega kui volinikukandidaat nimetatakse ametisse, siis tema ees on väga tähtis ülesanne, tal tuleb tegeleda kaksik- ja kuuikpaketi rakendusmääruste väljatöötamisega ja peab ta tagama ka Euroopa Liidu majanduse stabiilsuse ning hoolitsema selle eest, et avalike sektorite eelarved oleksid korras ja meil oleks võimalik tagada majanduskasv ja töökohtade loomine. voliniku kand-, vabandust, komisjon on juba praegusel hetkel kuulutanud välja, et äh, töötatakse välja saja miljardi äh, suurune pakett selleks, et nende probleemidega tegeleda. see kõik on selleks, et majandus- ja rahaliidu ühtsust ja stabiilsust tagada ja seda vastavalt tegevuskavale, mis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal välja töötati. nüüd annaksin sõna volinikukand-, volinikukandidaat Moskovitšile maksimaalselt viieteistkümneks minutiks. Peer, sul on sõna, palun.